tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, härra Tsvivka raport õiguskaitse piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes. ja taaskord pi-, õiguskaitse piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes, raportöör, ootame teie sõnavõttu. <clears throat> suur tänu, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid minu omaalgatuslik raport, mis puudutab õiguskaitse kättesaadavu parandamist õiguse või piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes, selle aluseks oli Euroopa Komisjoni aruanne direktiivi kaks tuhat kolm kaheksa ellurakendamise kohta. selgub, et üldiselt oli siseriikliku õiguses selle direktiivi ülevõtmine edukas põhimõtteliselt on inimele taga, inimestele tagatud õigus õigusabile, kuid vaid kaksteist protsenti Euroopa Liidu kodanikest teavad, et neil on piiriüleste vaidluste puhul samuti õigus õigusabile. ja kui tavalised kodanikud ja mis veelgi hullem, ka lausa õigusvaldkonna spetsialistid ei tea seda, et neil on õigus õigusabile ka äh, väljaspool oma kodumaalt, siis tegelikult need sõnad jäävadki vaid sõnadeks. loomulikult suurem liikuvus ning Euroopa Liidu turuolukorra ühtlustamine tähendab seda, et on ka järjest rohkem piiriüleseid vaidlusi kuid samas nende kodanike arv, kes õigusabi taotlevad vastavalt sellele direktiivile, on endiselt väike, seda seepärast, et nad ei tea, et neil on õigus tasuta õigusabile nii menetluse kui ka öö, juba kohtuistungi käigus mina olen keskendunud tõhusamale teadlikkuse tõstmise kampaaniale, oma raportis ning ka kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisele. Neid tehnoloogilisi vahendeid on võimalik kasutada selleks, et äh, suurendada kodanike teadlikkust oma õigustest piiriülestes vaidlustes e. e-õigusi, aga teisi vahendeid on võimalik ka kasutada piiriülestes vaidlustes. veel üks probleemide kogum puudutab kõikehõlmava õigusabi pakkumist meie kodanikele tuleks luua andmebaasid, kus oleksid kirjas need juristid, kes oskavad erinevaid võõrkeeli ning tunnevad ka teiste liikmesriikide õigussüsteeme. seeläbi oleks võimalik anda konkreetsed kohtuasjad selleks kõige sobivamatele spetsialistidele tegelikult õigusabi mittepakkumine võib osutuda hoopiski kallimaks kui tasuta õigusabi pakkumine. kindlasti on vaja astuda erinevaid samme selleks, et lihtsustada ligipääsu õigusabile, liikmesriigid on valmis tegema koostööd ka vabaühendustega tasuta õigusabi head näited on näiteks äh, pro bono töötamine ning samuti nii-öelda tasuta õigusabi kliinikud. Need tuleks samuti kaasata ametliku õigusabi raamistikku tegemist on ju praegu majanduskriisi olukorraga ja seega on väga tähtis, et liikmesriigid pakuvad kodanikele informatsiooni tasuta õigusabi kohta, sealhulgas ka kohtuväliste eh, vaidluste lahendamise meetodite kohta, mis tegelikult ju sobivad tsiviil- ja kaubandusasjades veel eriti hästi. ma tunnen väga suurt muret ka eelarvekärbete üle tasuta õigusabi valdkonnas sest et see võimalda-, see äh, vähendab paljude kodanike puhul õiglast ligipääsu tasuta õigusabile. ja tegelikult läheb see kokkuvõttes maksma hoopis rohkem. suur aitäh! ja nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde. sõna on palun proua Sanchez-Smithil vabandan, ma eksisin, ma mõtlesin, et olime jõudnud juba järgmise teema juurde. vabandust, sel juhul on sõna härra volinikul. või härra, härra Vlasak, palun. ilmselt võtan ma ainukesena sõna selles küsimuses, aga äh, minu arvates on tegemist siin väga tähtsa teemaga, ma tahaksin tänada kolleegi selle eest, et ta on võtnud selle teema käsitleda. piiriülene kaubandus on väga tähtis valdkond, tänu millele meil on võimalik suurendada oma konkurentsivõimet. ühtlasi tahaksin viidata ka koostööle kaubanduskodade vahel, ka nemad mängivad tähtsat rolli ma olen raportööriga selles osas täiesti nõus, et vaid vähesed kodanikud on teadlikud oma õigusest õigusabile piiriülestes vaidlustes juba enne kohtuistungit ja et neil on õigus õigusabile ka pärast kohtuotsuse tegemist. ma toetan täielikult ideed luua andmebaas juristidest, kus on kirjas need juristid, kes äh, tunnevad erinevaid võõrkeeli. ma kutsun teid üles täpselt ütlema ka seda, et millises küsimuses te sõna soovite, see lihtsustab kindlasti ka presidendi tööd. härra volinik nüüd annan teile uuesti sõna selles küsimuses. lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada õiguskomisjoni ning raportööri selle suurepärase raporti eest ning ka eh, täielik, teie täieliku toetuse eest meie jõupingutustele eemaldada igasugused tõkked Euroopas kodanike huvides õigusabi on oluline instrument, mis võimaldab kodanikel kasutada ka õigust ligipääsule õigusmõistmisele teistes liikmesriikides ja seda vastavalt direktiivile kaks tuhat kolm murda kaheksa. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta komisjoni aruanne katab kõiki neid riike, kellel oli kohustus direktiivi sätted oma siseriiklikku õigusesse üle võtta. suuremaid raskusi ei ole, kuid siiski on mõningaid erinevaid tõlgendusi. vaid üks asi on piiriülese õigusabi puhul jõudnud Euroopa Liidu kohtusse ja see on tõend sellest, et õiguslikust vaatenurgast direktiivi kohaldatakse ellu täiesti rahuldavalt. kuid nii komisjon kui ka oma aruandes ja parlament oma raportis on ühel nõul selles osas, et äh, selle direktiivi toimimist tuleb parandada. komisjon on selles suunas samme juba ka astunud. eesmärgiks on parandada ligipääsu teabele ning samuti luua ühtsed vormid. ja ka e-õiguse portaal kindlasti seda lihtsustab äh, ja seal on olemas kõik ajakohastatud informatsioon. see võimaldab anda paremat infot Euroopa Liidu kodanikele ka teiste äh, erinevate Euroopa-üleste menetluste kohta, nagu näiteks äh, väikeste vaidluste menetlus. tsiviil- ja kaubandusasjadest või me keskendume siin tsiviil- ja kaubandusasjadele ja edasi lähme juba juristide juurde, siis meie oleme samuti rõhutanud seda, kui oluline on õpetada, anda inimestele haridust ka Euroopa piiriülese õigusabi kohta, me peaksime võimaldama juristidel tutvuda sellealaste õigusaktidega ja me oleme tulnud välja, me toetame parlamendipoolset ettepanekut luua pilootprojekt koolituse osas juristidele, selleks asut-, saaks kasutada ka Euroopa koolitusplatvormi. ja meie järgmises finantsraamistikus on prioriteetse valdkonnana sees e, koolitus just nimelt selles valdkonnas, et liikmesriikidele nende jõupingutustes abiks olla nagu teie oma raportis olete rõhutanud, siis liikmesriigid peavad äh, informeerima omaenda kodunik, kodanike õigusabi võimalustest. Te olete teinud ettepanekuid äh, muuta praegust direktiivi ja ka küsimusi, mida tuleks äh, tulevastes aruannetes direktiivi kohaldamise kohta kindlasti käsitleda ilmselt on tõhusam praegu see, kui jätkata oma praegust tööd ehk siis kodanike informeerimist ning direktiivi kohaldamise jälgimist. tundub, et direktiivi läbivaatamine ei ole hetkel vajalik. tahaksin rõhutada, et see ei tähenda, et me istuksime käed rüpes nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikul tasemel on eesmärgiks loomulikult ikkagi tagada direktiivi täielik ellurakendamine, kodanike informeerimine ning pakkuda kõige positiivsemaid lahendusi kodanikele ja see kindlasti suurendab ligipääsu õigussüsteemile, mis on ju põhiõiguste harta artikkel nelikümmend seitse. suur aitäh! selles küsimuses on nüüd arutelu lõppenud. hääletus toimub homme kell üksteist kolmkümmend ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on Oldrich Vlasaki raport regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa. härra raportöör, teil on